meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lugupeetud daamid ja härrad, tere hommikust! me jätkame täiskogu osaistungjärguga. ja me läheme kohe esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on nõukogu ja komisjoni avaldused Euroopa Liidu ja liikmesriikide meetmete kohta Süüria konflikti tõttu äh, tekkinud põgenikega tegelemiseks ja kõigepealt saab sõna härra Leskevitšus nõukogu nimel, palun. härra minister, teil on sõna, palun. tere hommikust, president, lugupeetud rahvasaadikud, viimaste aastate jooksul oleme näinud väga traagilisi sündmusi Süüria konflikti tõttu ja septembris